Honorable committee chair. lugupeetud komisjonide esimehed, lugupeetud parlamendisaadikud, mul on suur au teist korda teiega eh, ambris teie seista eh, kandidaadina ma mäletan oma eelmist kuulamist justkui see oleks eile olnud. see oli alguseks väga viljakale koostööle Euroopa Parlamendiga, eh, mis tugines usaldusel ja vastastikusel austusel. ja kui mind kinnitatakse ametisse, siis ma ootan, et me jätkame samasuguses koostöövaimus parlamendiga eh, ja eriti kolme komisjoniga, kes on täna siin esindatud. Eh, täna ma kandideerin eelarve ja personali küsimuste eest vastutava asepresidendi kohale. ja ma teen seda täies teadmises, kui oluline on ära kasutada meie finantsvahendid ja meie töötajate andekus täiesel määral, et me saaksime täita need lubadused, mis me oleme teinud eurooplastele. ja ma usun, et, et minu töö keskmes kui mind kinnitakse ametisse, saab olema viia ressursid kooskõla prioriteetidega ja saavutada meie töös parimad võimalikud tulemused. mis tähendab seda, et me peame töötama tõelise tulemuskultuuri suunas ja tagama tugeva aruandluse ka meie kodanike ees, kes maksavad ju meie töö kinni ja kes peavad ähm, saama kasu meie töö tulemustest. see nõuab nii minult kui ka minu kolleegidelt, nagu me kuulsime komisjonide esimeste sõnavõttudest, et me peame andma selged ja veenvad vastused kolmele küsimusele. mida me saavutame iga euro abil, mille me kulutame, et aidata meie inimesi ja majandusi? kas meie kontrollimeetmed on piisavalt tugevad, et vältida meie kodanike poolt neile usaldatud rahalised vahendid äh, pettuste ja kuritarvituste vastu. ja kas me teeme kõik selleks, et tagada sellised tingimused meie töötajatele, et nad saaksid anda endast parima ja ülal hoida kõrget tööeetikat, äh, sest töö on hästi tehtud. ja ma usun, et eriti praegusel raskel ajal väga paljude meie kodanike jaoks me peame kasutama oma eelarvet targalt selleks, et äh, heastada äh, see kahju, mis on tekkinud meie pikaajalisest kriisist, meie konkurentsivõimele, meie tööturgudele, meie usaldusväärsusele Euroopa projektis ja ma usun, et Euroopa Liidu eelarvel on see võime aidata taastada meie majandus, meie konkurentsivõime ja taastada meie inimeste usaldus Euroopa kui tugeva jõu vastu ja meil on väga hea tugev alus selleks hiljuti heaks kiidetud mitmeaastane finantsraamistik Äh, üks tuhat miljardit eurot, mida me saame investeerida järgmise seitsme aasta jooksul töökohtade loomisesse, majanduskasvu ja parema elukvaliteedi loomisesse. Need ei ole abstraktsed numbrid. Euroopa Liidu eelarvel on vahetu mõju meie inimeste elule. see tähendab tööd umbes kuuesaja tuhandele inimesele, kes on hõivatud ühtekuuluvuspoliitika projektidega ja sadadele tuhandetele teistele ettevõtetele, mis tarnivad kas seadmeid või materjale selleks. see tähendab paremaid tööhõivevõimalusi neljale miljonile üliõpilasele, kes saavad kasu Erasmus pluss programmist. ja minu praeguses vastutusalas, see tähendab samuti elu ja surma vahelist erinevust, kui me räägime konfliktikollete ja looduskatastroofide ohvritest. kuid see mõju materialiseerub ainult sellisel juhul, kui lubatud rahalised vahendid pannakse tööle. see tähendab seda, et me peame üle saama äh, Äh, puudujäägist äh, maksekrediitides, te olete korduvalt arutanud äh, seda ka eelarvekomisjonist, kui te arutasite kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarveprojekti. see on ülesanne, mis on olnud ka tähelepanu keskmes komisjonil, praeguses komisjoni koosseisus ja te teate, et president Barroso saatis kirja riigipeadele, valitsusjuhtidele ja ka Euroopa Parlamendi presidendile palvega toetada äh, lahenduse leidmist sellele makseprobleemile ja see on üks ülesannetest, mis on minu kohustuste nimekirjas peaaegu ülemisel real. ja äh, kui mind kinnitatakse ametnisse ja ma võtan üle teatepulga praeguselt volinikult Dominikult, ma üritan edukalt lõpule viia eelarve läbirääkimised nii kahe tuhande neljateistkümnenda aasta paranduseelarvete osas kui ka kahe tuhande viieteistkümnenda aasta Äh, eelarve kohta, et me saaksime hakata sulatama juba seda maksmata arvete lumepalli, mis on kogunenud. Äh, kui me sellega ei tegele, siis me kahjustame ennast ise, äh, lükkame edasi programmid, mis saaksid luua töökohti ja edendada kasvu ja kõik see muutub kallimaks, sest me peame hakkama maksma intresse ja see oleks väga ebamõistlik kasutus nende rahaliste vahendile, mida meie maksumaksjad on ohverdanud, kuid see on probleem, mis on lahendatav. kui me lihtsalt kohaldame paindlikkuse vahendeid, mida teie Euroopa Parlamendis nii jõuliselt nõudsite ja lõpuks nõustati, nõustusid sellega kõik me ei palu täiendavaid maksekrediite kui see, mis on ette nähtud praeguses MFF-is. me lihtsalt palume, et täna eraldataks rohkem, et me saaksime lahendada need äh, ebatavalised, ettenägematud asjaolud, sest meil on kogenud, kogunenud suur maksmata arvete äh, kogu äh, ühtekuuluvusprojektide puhul meil on eeljaotus programmidele, milles me oleme kokku leppinud poliitilisel tasandil ja meil on samuti ka äh, kokkulepe Ukraina riigi ülesehitamise abistamiseks. kuid äh, lubage mul nüüd pöörduda need vahetutelt murepunktidelt me su suurematele väljakutsetele. esiteks äh,, äh, MFF äh, vahearuanne kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, see annab täiendava võimaluse äh, paremini keskenduda Euroopa Liidu eelarve kasutamisel töökohtadele, majanduskasvule, konkurentsivõimele ja lahendada need uued väljakutsed, mis seisavad ühenduse ees. see samuti annab meile võimaluse üle vaadata, kui pikk peaks olema järgmine MFF, kuidas see paremini kooskõlla viia äh, institutsioonide poliitikatsüklitega ja millised on näiteks euroala riikide äh, spetsiifilised vajadused. sest uus komisjon äh, võtab üle eelmise komisjoni lubaduse esitada ka äh, MFF-i läbivaatamise ettepaneku. teiseks, me peame tegelema ka äh, omavahendite küsimusega äh, Ähm, mis on praegu arutusel kõrgetasemelise töögrupis, mida juhib professor Mario Monti. Äh, selle ähm, töögrupi ülesandeks on anda üldine analüüs ja ajalooline ülevaade omavahendite süsteemist ning ka uurida uusi võimalusi tulevikuks ja selle töö tulemust võib kasutada ka MFF-i vahearuande koostamisel ja võib-olla kõige tähtsam oleks ka kolmas ülesanne äh, seoses järgmise MFF-i ettevalmistamise etapil, mis peaks alust, alguma äh, kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta esimesel jaanuaril ja kui ma teen juba ettepanekuid järgmiseks MFF-iks, ma ähm, aktiivselt konsulteerin parlamendiga ja kõikide teiste huvigruppidega äh, ja ma tean, et meie konsultatsioonidel saab olema palju tugevam vundament, kui me vahepeal saame tõestust selle kohta, et me oleme paremini hakanud oma eelarvevahendeid kasutama ja et oma äh, kulutuste kultuurilt me oleme üle läinud väljundit, äh, üle läinud keskenduma, keskendunud väljunditele ja mitte sisenditele me peame näitama, et Euroopa Liidu eelarve rahalisi vahendeid kasutatakse hästi. see nõuab täiendusi ka meie tulemuspõhisel eelarvestamisel ja nõuab suuremat finantsvõimendust võrreldes möödanikuga. näiteks kui me, kui me äh, jagame ümber need grandid, mida me praegu äh, rohkem uuenduslikele finantsinstrumentidele eraldame. näiteks katseprojektide eh, võlakirjad, nende kordist on nelikümmend korda eh, võrreldes Euroopa Liidu investeeringuga. Need uuenduslik finantsvahenditel on väga oluline roll sellest kolmesaja miljardi euro investeerimispaketist, eh, millest teatas uus president oma poliitilistes suunistes me peaksime investeerima ka projektidesse, eh, mis sisaldavad mitmeid erinevaid eesmärke ja mis annavad ka mitmeid erinevaid eh, tulemusi. näiteks eh, uus Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika, mis suurendab energia efektiivsuse meetmete rahastamist, äh, suurendab investeeringuid, aitab luua uusi töökohti, vähendada CO2 heitmeid, võidelda kliimamuutustega ja see aitab meil vähendada ka oma energiasõltuvust. Äh, parema kulutuse nimel väga oluline on ka võitlus äh, rahaliste vahendite väärkasutuse vastu. praegu on õige aeg Äh, üle vaadata ka äh, eelarve heakskiitmise osas saavutatud edusammu, hinnata, kas Euroopa Liit äh, on täitnud kulutustele seatud reegleid ja kas on saavutanud soovitud eesmärke. meie uued programmid, mis on käivitunud, aitavad meil saavutada paremaid tulemusi, teha vähem vigu ja võimaldavad meile tõhusamaid kontrolle seega äh, me tahame täiendavalt veel suurendada nõuetele vastavust ning olemasolevate reeglitest kinnipidamist ja tagama ka liikmesriikide poolse aruandluse ning meie rahvusvaheliste partnerite aruandluse. kõige olulisem on lihtsustada reegleid, parandada aruandlust, mitte selleks, et lihtsustada inimeste elu, vaid selleks, et nendest reeglitest paremini aru saadaks ja paremini täidetaks me saame ka palju rohkem ära teha riskipõhiste kontrollimeetmete süsteemi loomisel ja suunama oma kontrollimeetmed nendesse valdkondadesse, kus riskitase on kõige kõrgem. ma loodan teha selles osas tihedat koostööd Euroopa Parlamendiga, liikmesriikidega, äh, rahvusparlamentidega, Euroopa Kontrollikojaga, äh, riikide riigikontrollidega ja meie rahvusvaheliste partneritega ja ma loodan, et äh, tugev, sõltumatu äh, Olav saab olema ka Euroopa Liidu finantshuvide kaitsja. sest pettused, äh, kuritarvitamised mitte ainult ei varasta Euroopa maksumaksjate raha, vaid kahjustavad ka Euroopa kui projekti. seega me ei saa seda ta-, heaks kiita ja sellel eesmärgil ma olen väga huvitatud ka Euroopa prokuratuuri loomisest, et paremini tegeleda ähm, äh, pettustega, mis kahjustavad Euroopa Liidu eelarved ja varastavad meie väga väärtuslikke avalikke vahendeid. ja äh, lõpuks, kuid mitte kõige vähem tähtsam, ei ole ka keskendumine meie töötajatele, personalile äh, me ei saaks oma tööd teha, kui meil ei oleks suurepäraseid kaastöötajaid. me elame ajal, kui ülemaailmselt konkurents tiheneb me peame pidevalt ennast täiustama ja oma tööd parandama, kui me soovime üles ehitada maailma tasemel avaliku teenistuse ja see on ka minu sõnum ja ka valitud presidendi soov välja arendada korralik ettevõtlike inimeste ja töötajate juhtimise poliitika. First of all, me, kõigepealt me peaksime jätkama seda teel, et Euroopa Liidus töötamise karjäär oleks huvipakkuv, atraktiivne, et me saaksime kaasata oma töösse erinevaid inimesi erineva kogemusega et me suudaksime neid kaasata, et me suudaksime neid säilitada, edutada ja ma olen kindlalt veendunud, et e, igati tuleb inimesi õiglaselt kohelda ja nõuda võrdset kohtlemist. ja e, mis puudutab soolist võrdõiguslikkust, ma igati toetan e, uue valitud presidendi poolt seatud eesmärki saavutada neljakümne protsendiline äh, naiste osakaal äh, keskastme ja äh, kõrgematel juhtivatel kohtadel. teiseks, me peame edendama ka liikuvist oma personali seas. me peame kõigepealt jätkama ka oma kulude kokkuhoiu teed. see tähendab seda, et me peame mõtlema kõikvõimalikele kokkuhoiuvõimalustele ja komisjon peab tegutsema tugeva, äh, efektiivse meeskonnana. see raha ja inimesed on äärmiselt olulised selleks, et äh, muuta elu Euroopas paremaks ja meie tulevik helgemaks. kuid mis on kõige tähtsam? väärtused, mis teevad meist need, kes me oleme, mis aitavad meil üle saada erinevustest ja ei jäta ühtegi riiki ega ühtegi kogukonda Euroopa teistest maha. selleks on vaja äh, hoolitseda ka äh, kõige kergemini haavatavate inimeste eest meie kodudes ja Euroopas. ja seetõttu ma äh, tunnen väga suurt uhkust, et mind on seatud kandidaadiks sellele ametikohale ja ma olen valmis sellel kohal teid teenima. tänan.